liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen, wir nehmen unsere Beratungen. kallid kolleegid, alustame koosolekuga, tere hommikust. tervitan teid eelarve kontrolli komisjoni koosolekul, meil on täna kella kümnest ette nähtud hääletused. päevakord on teile edastatud, minul ei ole siin esitatud ühtegi muudatusettepanekut ja sellega nüüd päevakorrapunkt number kaks meie komisjoni uudiskirjas on kirjas, mis keeli võite kasutada ja palun võtke nüüd, otsige välja oma hääletuskaardid selleks, et me saaksime täpselt kell kümme alustada päevakorrapunkt number kolm, eesistujariik Rumeenia äh, hakkab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu andmisest rääkima. ma tervitan siin suursaadik Luminitsa Odo Pesko, teil oli väga pikk öö. kuulsime, et kell neli täna hommikul saite parlamendist lahkuda. Ruma-, Rumeenia eesistujariigina on tõesti väga tõhus erinevate küsimuste lõpetamisel. meil on väga hea meel, et te olete siin. me ei taha nüüd siin väga palju teid piinata, natukene ikka ja teil on sõna, palun mm. -hmm Good morning uh,, madam chair, honorable. tere hommikust, lugupeetud parlamendisaadikud. kallis äh, äh, komisjoni esindaja, minu jaoks on suur au teie ees sõna võtta ning äh, tutvustada meiepoolseid soovitusi komisjonile kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele ja heakskiidu andmise kohta nõukogu eh, meelest on äärmiselt oluline, eh, tegemist on äärmiselt olulise menetlusega ning soovime näidata head finantsjuhtimist igas olukorras. Confini nõukogu otsustas komisjonile anda eelarve täitmisele heakskiidu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kaheteistkümnendal veebruaril. ning eh, ning otsustasime seda teha ka erinevate ametite e, puhul ning ühistegevuste juures. me leiame, e, et komisjon peaks kõiki soovitusi kiiresti ellu viima. üheks, ühest küljest kiidame heaks seda, et Kontrollikoda kiidab kolmandat korda järjest maksete korrapärasuse ja kontrolli pärast ning leiame, et üldine veamäär on aktsepteeritav. teisest küljest kahetseme seda, et üleüldine veamäär kaks tuhat seitseteist kaks koma neli protsenti on endiselt üle kahe protsendi piirmäära. seega nõuame soovime paremat kontrolli ja haldamissüsteemi nõukogus ning soovime vähendada veamäära kõigis poliitikavaldkondades. lugupeetud daamid ja härrad, sel aastal võtame arvesse kulumäära eh, ülevaatamist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, eh, võttes arvesse uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamist ning eh, uue kontrolliraamistiku paikapanemist samas aga ehm, üldine veamäär vähenes kaks tuhat seitseteist juba neljandat aastat järjest. liikmesriigid ja komisjon on parandanud oma juhtimis- ja kontrollisüsteeme. seda head tööd peab jätkama. loomulikult on paranemisvõimalusi endiselt olemas eelkõige veamäära juures, mis puudutab tagasimaksekulutusi. reeglid on endiselt liialt keerulised nii toetuse saajatele kui kontrollijatele. lihtsamad, läbipaistvamad ja selgemad äh, reeglistik äh, aitaks äh, parandada Euroopa vahendite paremat ärakasutamist. nõukogu kutsub üles komisjoni laiendama eh, lihtsustamist eh, kogu kahe tuhande kahekümnenda aasta eh, programmi ning et liikmesriigid ja komisjoni tõhustaks jõupingutusi ka kontrolli raamistikus. samas me võtame arvesse ka jõupingutusi lihtsustamise nimel ning samuti ka strateegilise raamistiku paikapanemist, et paremini juhtida Euroopa eelarve kasutamist. samas soovime teha ka kõike sellest, selleks, et eelarve täidab Euroopa Liidu eesmärke, peame maksumaksjatele näitama, et nende raha mitte ainult ei raisata, Eh, peame näitama mitte ainult seda, et me loome oma eelarvega tõeliseid väärtuseid Euroopa kodanikele, eh, vaid eh, peame ka süvalaiendama indikaatoreid Euroopa eelarve kohta ning peame rõhutama üldeesmärke, spetsiifilisi ehm, programme ning suurendama ka kontrollitavust Eh, ning läbipaistvust kõigi osapoolte jaoks. peame ka tulema, eh, tulemuskontrollimise meetodeid parandama. Eh, samuti tuleb pakkuda käegakatsutavaid hindamislävendeid nii praeguses kui järgmises finantsraamistikus. see on eriti oluline. see on eriti oluline, kui me räägime globaalsest Euroopast ning äh, rubriigist kolm. nõukogu leidis mitmeid murepunkte. on näiteks äh, suur osa äh, kulukohustusi, mille osas on veamäär liialt kõrge, soovime, et makseprognoose parandataks ning viidaks sisse kontrollikoja soovitus parandada eh, rikkumissüsteemi eh, sisseviimist. see on äärmiselt vajalik ja selleks, et garanteerida, eh, garanteerida Euroopa rahastuse läbipaistvust ja paikapidavust. pärast teiepoolse raporti läbivaatamist täheldasin rahuloluga, et Euroopa Parlament ning nõukogu jagavad üldjoontes sarnast eh, analüüsi ja muresid. tervitame tehtud eh, parandusi ning eh, soovime, et liikmesriikide valitsuste poolt komisjoni ja kontrollikoja poolseid jõupingutusi toetatakse ja arendatakse kuna kaks tuhat üheksateist on eriline aasta seoses parlamendivalimistega, peame saatma selge sõnumi oma Euroopa kodanikele, peame saatma sõnumi Euroopa maksumaksjatele, et Euroopa raha kasutatakse vastutustundlikult ning äh, tänan teid kõigi tähelepanu eest. aitäh selle nõukogu seisukoha eest, siin on tõesti juba päris palju küsimusi, kust edasi minna, sõna saab proua Jala Sendel, palun. suur aitäh teile, esimees, tere tulemast teile, lugupeetud proua saadik. selle, suur aitäh teile teie ettekande eest mulle tundub, et nõukogus, et eh, ettepanekud on kooskõlas ka meiepoolsete soovitustega ning eh, komisjoni hääletusel võime teha ettepaneku eelarve täitmisele kinnituse andmise kohta, ehkki äh, nagu meie, kuna me oleme eelarvepädev asutus, eh, saame kanda eh, kinnituse Euroopa eh, eelarve kasutamise kohta. meie jaoks on see teema alati väga suurt huvi pakkunud ning soovime teha tihedamat koostööd kontrollikojaga ja liikmesriikidega, parandada meie eelarve turvalisust äh, kontrollimaks, et äh, eelarvevahendeid kasendatakse legaalselt ning äh, ning et näiteks eelarveprogrammide ning õigusloomeliste programmide juures selleks eraldatud vahendeid kasutataks korrektselt ma eh, ma tahaks äh, küsida, millised on äh, lähen-, asjasse suhtumised nõukogus, tean, et Holland näiteks oli pisut äh, kriitilisem. ning võib-olla oskate meile anda väikseid ülevaateid arutelu kohta ning äh, tahaksin teile meenutada, teile öelda ka seda, tulevikku vaadates tahaksin küsida, kas ka teile tundub, et kuna praegune parlamendi koosseis lõpetab oma töö eh, kaks aastat eh, enne seda, kui lõpevad, eh, lõpeb finantsraamistik ning äh, kuna äh, peame samas rääkima eelarvest pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ning äh, üritame välja töötada ka õigusliku aluse järgmise finantsraamistiku jaoks, aga samas komisjoni poolt pole komisjon ähm, Eh, ka nii-öelda eh, poliitilist raamistikku paika pannud meie strateegilise tuleviku kohta ja ma ei näe, et ka liikmesriikide poolt eh, oleks selles osas midagi ära tehtud. meil oleks vaja, et tööstataks, töötataks välja pisut rangemad nõudmised ka tulevaste läbirääkimiste osas. praegu sellist strateegilist ja poliitilist raamistikku ei ole, aga seda oleks meil just praegu vaja Need oleks minu esimesed küsimused, kui saaksite üritada neile vastata. et äh, me teaks kuidas te näete näiteks ühtsuspoliitika tulevikku, äh, võttes äh, arvesse ka äh, lähenevat Brexitit? peaksime tegema kõik selleks, et äh, Euroopa eelarve ei äh, kannataks selliste õnnetute sündmuste pärast, mis äh, võivad esile kerkida ja meile suuri probleeme tekitada. proua Root um,. Thank you uh, for, for. aitäh kommentaaride eest ja küsimuste eest. tahaksin rõhutada, et äh, kaks liikmesriiki, Holland ja Rootsi, äh, tõstsid esile, et üldine äh, ja me langes võrreldes möödunud aasta ning viimased äh, kaks äh, kontrollikoja, kontrollikoja aruannet äh, tõstsid esile, et maksete regulaarsus ja legaalsus on paranenud Nad äh, samas kahetsevad seda, ei, ähm, et Kontrollikoda ei ole saanud sajaprotsendiliselt heakskiitu anda eelarve kohta ning et, äh, et nii, et kulude ning kulude kinnituse osas äh, ei ole soovitud taset saavutatud. Holland ja Rootsi esimest, Rootsi esimest korda jäi erapooletuks, ei hääletanud ja Holland hääletas vastu ning nad eh, mõlemad leidsid, et liikmesriigid peaks rohkem jõupingutusi tegema. Nende vastuseis eh, sellele eelarve kinnitusele eh, on selle ebapiisav selgus ning äh, Eh, eh, ebaselged metodoloogiad ning eh, kulude osas oli mm, auditi tulemused vähe, väiksemad kui varem. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal see tas-, määr ilmselt tõuseb kaks tuhat seitseteist oli väga eriline aasta, lihtsalt äh, mitte ainult sellepärast, et see on mitmeaastase finantsraamistiku keskosas, vaid ka sellepärast, et äh, äh, kontrolli raamistikus toimusid muutused. see oli eriti oluline ühtsusfondide puhul, kus kontrollikoda võttis kasutusele uue lähenemisele, lähenemise ehk eh, siis eh, esimest eh, korda võeti esimese programmi perioodi jaoks liikmesriikidelt kasutuskinnituse. ning esimeses valdkonnas oli tulemus märksa madalam kui eelnevatel aastatel. kuid tervitati seda, et hinnatav veamäär maksete kohta ühtsuspoliitikasse Äh, vähenes juba neljandat aastat äh, kolme protsendini kaks tuhat seitseteist. Te rääkisite ka sellest, kuidas eesistuja riik kavatseb mitte ainult mitmeaastase finantsraamistiku, vaid ka sektoripõhiste ettepanekutega tegeleda Rumeenia eesistumise jaoks on väga oluline Äh, nende õigusloomeliste aktide kohta, mille kohta on nõukogult juba mandaat olemas äh, läbirääkimiste pidamiseks äh, Euroopa Parlamendiga, et garanteerida teksti praktiliste aspektide osas, muus osas meil veel läbirääkimismandaati ei ole ning kui me arvudes oleme kokku leppinud, on meil võimalik äh, kokkulepe sõlmida kahe institutsiooni vahel ja praktiliselt kiirendada kogu protsessi vastuvõtmist ja kinnitust rakenduse osas. mis puudutab ühtsuspoliitikat kui sellist, siis eile algasid kolmepoolsed läbirääkimised parlamendiga mitme eh, eh, teksti osa suhtes, mille kohta meil mandaat nõukogus juba oli, oleme teinud kõvasti tööd ka nõukogus, et saada mandaat mitmeks mitmeaastase finantsraamistikuga seotud küsimuseks, et eh, jätkata läbirääkimisi praeguses praeguses olukorras, kus meil tegelikult aega läbirääkimiste pidamiseks on väga vähe et eh, sektoripõhised ettepanekud oleks võimalik vastu võtta, aitäh! suur tänu! me teame, millised on probleemid, kolleeg Sarvenmaa, palun! Um, suur aitäh, eesistuja, et te siia tulite. mul on üks eh, küsimus, mis eh, puudutab mitmeaastast finantsraamistikku ja see puudutab ähm, tõhusust ja õigusriigi küsimusi. ma tahaksin lihtsalt teada, mida äh, nõukogu selles osas teeb ja midagi, miks sellest midagi kuulda ei ole. sest nii palju, kui parlamenti asi puudutab, on see äh, äärmiselt kiireloomuline äh, võtmeküsimus. suur aitäh teie küsimuse eest. õigus riigi mm, küsimusega tegeleme kaheselt. ühest küljest meil on sektoripõhised õigusloomelised ettepanekud äh, ja eile üldasjades äh, toimus äh, arutelu selle kohta, kuidas me oma tööd planeerime meil on juba mitmesugused arutelud toimunud töögrupi osas Koreperide eh, tasandil ning ministrite vahel, et valmistada ette arutelu ministrite vahel, seda otsustati detsembris ning mitmeaastane eh, finantsraamistik eh, siis ettepanekud õigusriigi kohta. oleme alustanud juba selle teemalist tegevust töögrupi tasandil, eesmärgiks on äh, liikuda nii kaugele kui võimalik, et saada eh, mandaat selle olulises mm, küsimuses. tahaksin igatahes rõhutada teile seda, et õigusriik on osa sellest eh, paketist. ma õppisin just praegu uue sõna Negobox, läbirääkimiste pakett, proua Kressle mikrofon kadus järjekordselt ära. me teame teie jaoks üksikasjad tähtsad ja kontrollikoja puhul on see ka väga tähtis ja siin me räägime ka veamäärast. see on küsimus, millega ka meie tegeleme, ja see mõjutab väga palju Kontrollikoja tööd, sellepärast et Kontrollikoda üritab ressursse säästa. meie teame väga täpselt, mida see tähendab, meil on üha vähem eriraporteid ja et me saame üha rohkem ressursse suunata aastaaruannete koostamisele. ma tahaksin teada, milline on nõukogu seisukoht, see oleks minu esimene küsimus ja teine küsimus, praegu on veebruarikuu kaks tuhat üheksateist ja räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest. me üritame kogu aeg aega võita, me tahaksime äh, alati eelarve täitmise kinnituse anda enne pluss üks aastal nii et me peaksime praegu rääkima hoopis kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast. me teame, et asi on takerdunud nõukogusse, me teame, et nõukogul on väga palju tööd, aga sellegipoolest tahan teile öelda, et meie tõhusus, töö tõhususe tagamiseks oleks väga tähtis, et nõukogu soovitused saaksime me järgmisel aastal selleks, et me saaksime N pluss üks aastal menetluse lõpetada. Te näete, me hakkame praegu siin hääletama äh, raporti üle komisjoni ja ametite eelarve täitmise kinnitamise üle ja me tegelikult ei tea, mida nõukogul on meile öelda, samas me tahaksime ka teie soovitusi tõsiselt võtta. aja pärast ei ole see aga võimalik ja seepärast on tõesti väga raske seda kõike tõsiselt läbi vaadata. ja samal ajal nõukogu soovitused on tõsised äh, ja tundub üha rohkem, et parlament on ainus eelarve täitmist kinnitav asutus, mul pole midagi selle vastu, aga ma ei ole kindel, kas nõukogu sellega lepib pikaajaliselt. nii et mida meie saame teha, mida saab nõukogu teha selleks, et me saaksime neid soovitusi varem ja kolmas punkt. Te teete soovitusi komisjoni ametite eelarve täitmise kinnitamise kohta. tegemist on öö, ähm, ühe Euroopa Liidu institutsiooniga on teine institutsioon, mille kohta meil ei ole mitte mingit infot, me näeme, et nõukogu ei tee jällegi oma tööd, te ei anna soovitusi kõikide institutsioonide kohta ja oleks tõesti tähtis, et äh, nõukogu hakkas lõpuks tööle, keelduks töötamast ja tegeleks kõikide valdkondade ees, mille eest ta vastutab. ma tõesti palun, et ärge hakake mulle lepingut ette lugema, vaid tegeleme eelarvemenetlusega, seal on kirjas, et on kümme ühist Euroopa Liidu institutsiooni üheskoos loodud, mitte üks. nii et tõesti oleks hea, kui nõukogu hakkaks nüüd ka oma tööd tegema ja tõesti, et ta töö puhul ka peaks sammu Euroopa Liidu reaalsusega. ma ei ütle seda sellepärast, et ma tahaksin teid rünnata, vaid sellepärast, et minu jaoks oleks tõesti tähtis, et me teeksime siin ka sisuliselt äh, edusamme, enne kui hakkame rääkima siin sellest, milline on nõukogu menetlus. seda me ei saagi mõjutada. oleks tõesti hea, et me saaksime soovitusi kõikide valdkondade kohta, välja arvatud siis juhtudel, kus nõukogu lihtsalt ei soovi meile soovitusi anda kas te soovite seda kommenteerida, palun? Um, Thank you uh,, thank you very much, as I mentioned. suur aitäh. nagu ma ütlesin, peaks äh, Kontrollikoda oma üldist tööd jätkama igasuguste aruannete näol ning äh, eriraporteid samuti koostama ja samuti peaks ka eeldatavaid veamäärasid ja kulumäärasid äh, äh koostama ka järgmise finantsraamistiku jaoks. nagu ma juba ütlesin äh,, on see oluline eelkõige tööstuse jaoks äh,, vabandust, rubriigi jaoks kolm ja, ja neli, eh, kus äh, kuludel on suurem, aina suurenev poliitiline tähtsus. Äh, aga <clears throat> ning samas toonis äh, Äh, on koostatud ka soovitused komisjonile muude kommentaaride osas, äh, võtan need lihtsalt teadmiseks. ja thank you very much, it's a pity <laughs> jah, suur tänu, sellest on väga kahju. jah, me teame, et olukord nõukogus on raske, aga tõesti, see oleks ju elegantne võimalus edasi minna, ilma et teie peaksite nüüd äh, oma sõnu sööma selle õiguspositsiooni puhul, te lihtsalt vaatate realistlikult olukorda ja annate soovituse kõikide Euroopa Liidu institutsioonide kohta, minu arvates oleks see mõistlik. Te võiksite seda teha vähemalt nende Euroopa Liidu institutsioonide kohta, mille eest me üheskoos vastutame, nagu kohus, kontrollikoda ja väiksemad organid. kui nõukogu soovib äh, soovitusi anda, soovitusi andev organ olla, siis tuleb neid soovitusi ka teha, muidu juhtub see, et me lihtsalt ilma teie soovituseta ähm, koostame eelarve täitmise kinnituse raporteid. kolleeg Ayala Sender soovis veel kord sõna saada, palun. kui teised kolleegid sõna ei soovi, tahaksin ma jätkuna sellele, mida te ütlesite, tahaksin äh, veel paar küsimust lisada eriti seoses sellega, mida ütles eesistuja töökoht, töökohta, mis puudutab rubriike, mis on eriti olulises rollis järgmises finantsraamistikus. ma tahaksin öelda, et nende määruste puhul kus on vaja näiteks äh, ülekandeid ühtsusfondidest äh, teiste projektide jaoks, mis on rohkem euroopaliku iseloomuga ja mis ei ole nii riigikesksed. lisaks sellele teile eesistujariigina on väga oluline roll selliste otsuste langetamisel. ma tahaksin teada, kas äh, teil on kavatsus eh, pisut avatumalt kaaluda võimalust mitte eh, nii-öelda karistada programme, mis on häid tulemusi andnud ning eh, mis on territoriaalselt väga suurt kasu toonud ja kas te kavatsete säilitada suuremat protsenti ütsusfondidest, kas see on teie strateegia, sest meid see mõjutab otseselt ning see eh, ka mõjutab võimalikke tulevasi kaju, kasusaajaid, see mõjutab meie tööd parlamendis seoses nende programmidega, mis eh, oleks vaja lõpetada enne kahe tuhande kahekümne esimest aastast mina tegelen transpordiküsimustega, näiteks ülekanne ühtsusfondist eh, Connecting Europe Facility'sse Euroopa ühendamist eh, rahastusse, see puudutab väga Euroopa sisulisi eh, transpordiküsimusi, piiriüleseid küsimusi ning tahaksin teada ka, milline on teie nägemus sellest, sest see mõjutab ka meie hääletust äh, Eh, selles eh, valdkonnas eh, ning ning te ütlesite ka, et julgeoleku ja kodaniku, kodanikkonna küsimuses selles osas ei ole Kontrollikoda hinnanud võimalikku veamäära ning madalast kasutusmäära selles konkreetses rubriigis, aga tulemuste osas oleme leidnud, et olukord on väga keeruline, näiteks pagulastega ja nii edasi. tahaksin teada, eh, kuidas eh, eh, oleks võimalik tulevikule mõeldes saaks, kuidas oleks võimalik garanteerida, et kontrollikoda saaks edasi teha vajalikku tööd, et veamäär avaldada äh, aga ka tulemuspõhist, tulemuspõhist eelarvestamist parandada, sest ka selles osas on olnud probleem. Um, thank you for, for, for your comments aitäh kommentaaride eest. nagu te mainisite ühtsusfondide osas eh, ning eh, ka eh, ülekande osas, siis mõlemad on prioriteetsed Rumeenia eesistumise jaoks, tegeleme nende küsimustega, et saada nõukogust mandaat ning alustada läbirääkimisi parlamendiga. pean rõhutama ka seda, et äh, teatud osa ühtsuspoliitikast äh, on äärmiselt äh, tundlik poliitiline küsimus. see on oluline osa meie läbirääkimistest ehk negoboksist. meie valmistame arutelud ette juba konkreetsete arvudega, nii et praktiliselt äh, ülekanne äh, esialgu äh, tuleb arutusele nõukogus, aga see on siiski oluline küsimus ja me peaksime tegema kõvasti tööd tegema, et seda ettepanekut saada ja see ülekande küsimus peaks olema osa läbirääkimiste paketist ning mis puudutab julgeoleku ja kodakondsuse küsimuses, siis ma nagu, nagu ma enne mainisin, et ma, enne ma rääkisin, miks see nii tähtis on. kontrollikoda peaks oma tööd jätkama mis äh, puudutab äh, rubriiki kolm, siis äh, kontrollikojal. oli kasutusmäär väga madal, see oli põhjus, miks veamäär ei paranenud ning nõukogu rõhutas oma eelnevaid soovitusi et sellised äh, veamäärad äh, tulevikus varem, paremini välja arvutataks. Äh, et ühesõnaga tegime tulevikus osas soovitusi. Um me tahame, et ressursside säästmiseks aastaaruandes käsitleks Kontrollikoda ainult rubriike kolm ja neli ja kõike muud eriraportites. jah, nii peaks see meie arvates olema, pole ja see mõjutab Kontrollikoja tööd, aitäh. sellega oleme me ammendanud arutelu teiega, me hindame väga seda, et te tulite, me teame, et teie ülesanne ei ole lihtne. sellegipoolest sooviksin siiski, et te mõtleksite nende küsimuste peale, sest me soovime et me saaksime üheskoos eelarve täitmisele kinnitusi anda ja et eelarvemenetlus oleks selline, et kõik osapooled võtaksid ülesannet ühtemoodi tõsiselt. rohkem sõnavõtusoove pole, seega suur tänu tulemast, soovin teile veel edukat eesistumise jätku, aitäh! Thank you very much for uh,, for this uh.... suur aitäh selle äärmiselt kasuliku mõttevahetuse eest uh, Eh, võtan no, teadmiseks teie küsimused ja räägin neist ka nõukogus. mul oli hea meel kuulda, et meie mured ja huvid on väga sarnased ning soovime näha praktilisi edusamme eh, ka kontrollikoja poolsete aruannete koostamisel, aitäh! suur tänu ja kolleegid, me hääletame täpselt kell kümme, nii kaua peatan koosoleku aga kell kümme, palun kõik siia. teeme kohvipausi ja kümme null null langeb haamer ja siis alustame. nii et kutsuge kõik kolleegid ka kohale, et kui teil on fraktsioonis puudu inimesi, katkestame kuni kella kümneni.

jaa. We, good morning. tere hommikust. alustame hääletamist kell kümme, me enne ei saanud alustada. alustame siis äh, komisjoni ähm, eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. proua Jaala Sender, kas soovite sõna? ei soovi. tahaksin tänada koostöö eest kõiki see oli väga tulemuslik ja väga äh, äh, positiivne, tahaksin tänada ka komisjoni sekretäriaati ning loomulikult äh, ka sotsialistide sekretäriaati ja teiste fraktsioonide sekretäriaate, kes meid aitasid, nii et head hääletust. nii et mida paremini hääletame, seda paremini läheb ka täiskogu. suur hetk, mis meid ühendab, et alustame muudatusettepanekut kolm, neli, viis, kuus poolt, hääletame elektrooniliselt, peame elektrooniliselt hääletama. hääletus alanud. The vote, the, the vote is closed. hääletamine lõppenud. võtke teine masin, kui ei, see ei tööta. Okay. Yeah, alustame uuesti hääletus alanud, neli, kolm, neli, viis, kuus. kolm, neli, viis, kuus. We have uh, uh, three, four, five, six. Yeah, yeah. Mr Klints, you should. härra Klints, te peaksite hääletama. aitäh, hääletamine lõppenud. ja kaks poolt häält, kakskümmend kaks vastu häält, aitäh. muudatusettepanek üks, tõstke käest poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. võime kontrollida. aga iseenesest sellega mingeid probleeme ei ole rahvaparteil on üheksa häält. noh, noh. Mhm. okei, ja now for grant, the, the decision to grant discharge as a ja nüüd öö, ähm, otsus äh, nimeliselt hääletus alanud hääletus lõppenud, kakskümmend poolt, kaks vastu, vastu võetud ja alustame resolutsiooniga. mis leheküljel see ongi? punkt üheksa, resolutsiooni ettepanek, punkt üheksa, nimekirja, hääletusnimekirjas. jah, we first vote all kõigepealt hääletame kõiki kompromisse, kõigepealt hääletame kõiki kompromisse ja siis eh, neid, eh, mis jäävad üle, neid muudatusettepanekuid. kas te leidsite resolutsiooni ettepaneku punkt üheksa, kompromissid? leheküljel kuus või seitse page six or page seven? Eh,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 jätkame muudatusettepanekuga kolmkümmend, nelikümmend neli, lõige kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus, nel-, nelikümmend viis, äh, kontrollime, hääletus alanud. hääletus hääletamine on lõppenud, kaheksateist vastu, viis poolt. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime check, check is over. kontroll on läbi, vastu võetud nelikümmend üheksa uh, seda pole vaja hääletada, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks suulise muudatusettepanekuga, suur, äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli viiskümmend üks, ütleb esineja. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud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 kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üks on vastu võetud, seitsekümmend neli suulise muudatusettepanekuga vastu võetud, pole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, seitsekümmend kuus. tagasi lükatud seitsekümmend kuus tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, poolt, seitsekümmend seitse vastu, erapooletud, kontrollime, seitsekümmend seitse. And the check is over. kontroll on läbi ja tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga vastu võetud pole, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi, kas me kontrollime? seitsekümmend üheksa. And it is, yeah. Äh, kontroll on läbi ja tagasi lükatud. kaheksakümmend ei ole vaja hääletada, tehniline muudatus kaheksakümmend üks, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksakümne neljandat. Check is over. kontroll on läbi. tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu e, erapooletud. kas saame kontrollida üheksakümnendat? kas me kontrollime üheksakümnendat? SED fraktsioonil on üks liige ülearu üheksakümmend üks äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üheksakümne üheksandat. vastu võetud. sada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üksteist kahe, sada üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa. kontroll on läbi ja tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, kas saame kontrollida, sada seitseteist? veel on üks puudu. kontroll on läbi, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu. kas me saame kontrollida teist osa? tagasi lükatud sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis, neli ei ole vaja hääletada, sada kakskümmend viis poolt, vastu. kas saame kontrollida, sada kakskümmend viis. kontroll on läbi, tagasi lükatud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 nelikümmend kaheksa ütleb kõneleja, sada, aga nelikümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, kas saame kontrollida, sada viiskümmend kaks. vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada viiskümmend kuus, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, kas saame kontrollida, sada kuuskümmend The check is over and it is a Äh, kontroll läbi, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga. suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud, hääletame muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuuskümmend kuus, häälet-, ei ole, ei hääleta, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks kolmes osas ja esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud,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 sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend ühe kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eraldi hääletus, lõige üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaks koos suulise muudatusettepanekuga, vastuväiteid pole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis koos suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuus poolt vastu er, kas saame kontrollida kakssada kuus aa ah, seda ei ole vaja üldse hääletada kakssada seitse poolt vastu erapooletud vastu võetud kakssada kaheksa poolt vastu kas me saame kontrollida kahesaja kaheksandat kontroll on läbi, vastu võetud. kakssada üheksa poolt, vastu. kontrollime kakssada üheksa. vastu võetud, aitäh, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud kas kontrollime kakssada kaksteist? endiselt on üks hääl puudu. kontroll on läbi. vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viisteist poolt, kakssada neliteist kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuusteist, kakssada viisteist, kontrollime. kontroll on läbi, vastu võetud kakssada kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime, kakssada kakskümmend kolm He's on the phone. Uh, yeah, it is adopted. vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kuus, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas me kontrollime kakssada kolmkümmend kaheksa? vastu võetud kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime, kakssada nelikümmend üks. Check this out vastu võetud kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend poolt, vastu kontrollime kakssada viiskümmend no it's adopted, I am sorry. vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud. kakssada viiskümmend üks, seda ei ole üldse vaja hääletada. jah, kakssada viiskümmend kaks kakssada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, kas me kontrollime kakssada seitsekümmend üks? kakssada seitsekümmend üks. kontroll on läbi, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame komisjonide muudatusettepanekud, üks poolt, vastu erapooletud, seda ei ole vaja. Äh, Ahvet neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud TV üks kuni kuus, kas me võime hääletada plokina, TV muudatusettepanekud üks kuni kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas me võime kontrollida? TV kaheksa, palun kõneleja vabandab, ütleb, et see on selgelt tagasi lükatud <laughs> TV9 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV10 poolt, vastu, erapooletud. kas me kontrolli, kontrollime palun TV10-t? vastu võetud. TV11 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV12 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, TV13 poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, TV14 poolt, kontrollin TV13, kolmteist, kontroll on alanud. vastu võetud, TV14 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, TV4, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime TV üheksateist. Hmm. ma arvan ka, et see oli vastu võetud vastu võetud. TV kakskümmend ei ole vaja hääletada, Empl üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Empl kuus kuni Empl üheksa, kas me saame hääletada plokina? Empel kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV neli ja NV viis Eh, ettepanek need kokku panna. NV4 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV5 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV6 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV7 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV8 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV9 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV10 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kas me saame NV kaksteist kuni NV viisteist plokina hääletada? kaksteist kuni viisteist poolt, vastu, erapooletud. on tagasi lükatud NV kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TRAN kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TRAN neli poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud, TRAN viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Tran kümme kuni kolmteist, kas saame hääletada plokina, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tran kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kuus, ei kümme, regi kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kas hääletame plokina Agri viis kuni Agri kümme? jah. nii et poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri neliteist, poolt, vastu, Agri neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Agri viisteist poolt vastu era-, kas me oleme, hääletame plokina Agri viisteist kuni kaheksateist poolt vastu erapooletud va-, tagasi lükatud. Peš kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud, Peš kuus poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, Peš seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kuld üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kuld kaks poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kuld kolm poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuld neli ja viis, kas te hääletame plokina, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus ja seitse, kas olete nõus plokina hääletama, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist kuni kolmteist, kas hääletame plokina, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist kuni seitseteist, kas hääletame plokina, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud libed ei ole vaja hääletada, FEM üks kuni neli, kas hääletame plokina poolt, vastu, erapooletud, ehm, vastu võetud viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, poolt seitse, vastu, erapooletud. kas kontrollime, FAM kuus nii. tagasi lükatud FEM seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEM kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime FEM kümme. üritan väga kena olla hääletusnimekirjas naiste õiguste komisjoniga tagasi lükatud öelge neile palun see edasi. FEM üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus alanud. <laughs> õnnitlused raportöörile ja täname teid, Ines kõigi nende kompromissmuudatusettepanekute eest, mis tegid hääletamise palju lihtsamaks ja panen hääletuse, eh, hääletusele eh, kontrollikoja eriaruanded. kas raportöör soovib sõna? ja, ja, ja. The only thing is uh, I, I. lihtsalt nii palju, et uh, tänan Kontrollikoda kõikide jõupingutuste eest ja ka raportööre ja variraportööre nende eri aruannete eest ning loodetavasti järgmise ametiperioodi ajal on meil võimalik äh, paremini neid eriaruandeid läbi vaadata. aitäh! olen täiesti nõus. just nii. plokis muudatusettepanekud kaks kuni viis, kaks kuni viis, kaks poolt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 kas saame seitset kontrollida ka? siin muutub enamus kogu aeg, aga mulle tundub, et on vastu võetud. jah, vastu võetud. vabandust, sellepärast kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud, üheksa poolt, jah, kontrollime, kaheksa. kaheksa Still one missing? Hmm. Um, anyway, the check is out. No, no it's no, check is over. It is rejected. tagasi lükatud. In favor, against abstain-. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga öö, keegi ei ole vastu, ühes osas, aga keegi ei ole vastu suulisele muudatusettepanekule, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu. kakskümmend, kakskümmend koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi, lõige sada viiskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend, nelikümmend üheksa, kontrollime, kontroll algas. It is adopted, I am sorry, it's a no.. vastu võetud, vabandust, jah, vaatasin valesti. nelikümmend üheksa vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. kakskümmend üks kolme vastu, palju õnne raportöörile. ja jätkame parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmisega raportööriks on Claudia Schmidt. kas te soovite sõna saada? ei. kas kõik on valmis jätkama? muudatusettepanekud üks ja kaks. et lükkame edasi heakskiidu andmise. üks ja kolm, vabandust, üks ja kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi hääletame siis heakskiidu andmise üle. hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes. kakskümmend nelja vastu. nüüd resolutsioon, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viis poolt vastu, erapooletu. Mm, kontrollime, viis. It is adopted. vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud hästi, kontrollime kümme. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu erapooletu kas saaksime kontrollida kuuteist? hääletus on läbi, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt. kompromissettepanek, jah, vabandust. jah, sain aru. jah, jäin vahele kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend neli siin on me, me, saadikud nimetatud poolt vastu erapooletu tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend kuus poolt vastu erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse langeb ära. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks. kontrollime kolmekümmend ühte check is oh it is a hääletus läbi, lõpp ja vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. kompromissettepanek viis It's adopted. vastu võetud. edasi kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt. langeb ära tegelikult hoopis jah? jah, kolmkümmend üheksa siiski poolt vastu, erapooletu. kontrollime, kolmkümmend üheksa. vastu võetud. nelikümmend langeb ära. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vas-, ei, osade kaupa, esimene osa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm langeb ära. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime viitekümmet kahte kontrollida? hääletus on läbi, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend, viiskümmend kuus kontrollime. kontroll algas. vastu võetud, vabandan viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. viiskümmend kaheksa, kontrollime tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend langeb ära, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. no kontrollime, kuuskümmend üks. hääletus algas. tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kuuskümmend kaks, kas saaksime seda kontrollida? kuuskümmend kaks kuus, kaks hääletus algas. vastu võetud. kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus ja seitse langevad ära. seitsekümmend järgmiseks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend üks kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida? tundub, et vastu võetud. vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, seitsekümmend kolm. Because it sounds. seitsekümmend kolm. vastu võetud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 vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss, aga kontrollime, kaheksakümmend kaks, kontrollime hääletus lõppes kompromissettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa. siin on taotlus ni-, nimelisele hääletusele. ainus nimeline hääletus siin, jah. kas koos või ilma suulise muudatusettepanekuta? ilma. hääletus algas originaalversioon siis. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa kuni üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletu. vastu võetud üheksakümmend kaks poolt. vastu erapooletu vastu võetud üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus kuni üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. jah, kontrollime sada and it is adopted. vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletu. sada üks, kas saame seda ka kontrollida? väga huvitavalt siin jõujooned vahetuvad. vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud sada kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. jah, teine osa, sada kolm, teine osa, kontrollime, hääletus algas. vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. jah, kontrollime. sada kuus, kontroll algas. tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu, erapooletu sada üheksa, kas saaksime seda kontrollida? vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu, erapooletu. peame kontrollima. siin on kaks hääletust nii et kui üks fraktsioon ei osale, siis on raske öelda. kontrollitud, vastu võetud. nüüd on selge, enne ei olnud selge. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida sada kolmteist? think it's adopted, but it is rejected oh,. Look, look. tagasi lükatud, vaadake tulemust. just nii, sada kolmteist oli see, sada neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada viisteist kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletu. kas saaksime teist osa kontrollida? teine osa sada viisteist teine osa sada viisteist. kontroll sai läbi. vastu võetud. sada kuusteist koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu erapooletu kas saame kontrollida sada kaheksateist, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga ma pole kindel. tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu. hallo, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. jah, kontrollime sada kakskümmend viis hääletus algas. tagasi lükatud. sada kakskümmend viis tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kontrollime, sada kakskümmend seitse, kontrollime nüüd on äkitselt vastu võetud, jah, kui igaüks jääks oma esialgsete kavatsuste juurde. sada kakskümmend seitse siis langeb ära. sada kakskümmend kaheksa langeb ära, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend langeb ära, sada kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks koos, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli ja sada nelikümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus langeb ära, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek üheksa poolt, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud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 viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kaheksa kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud hästi, sada seitsekümmend kontrollime. tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. jah, sada seitsekümmend viis, kontrollime. tagasi lükatud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud jah, kontrollime, sada kaheksakümmend kolm, hääletus algas. tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu kontrollime, sada üheksakümmend neli, kontroll algas. sada üheksakümmend neli, tagasi lükatud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni ettepaneku üle muudetud kujul, nimeliselt hääletus algas. ja hääletus üks hääl on puudu. vajutage nuppu. vastu võetud ja palju õnne raportöörile. ja aitäh, et nii hästi olite ka hääletusnimekirja ette valmistanud. suur tänu. I put to the vote the EDF discharge. Our rapporteur is Martin Marko Valli. I don't see him. nüüd edasi EAF-i täit-, eelarve täitmisele heakskiidu andmine. raportöör Marko Valli teile kohal. teda ei ole siin, sest ta on majanduskomisjonis. ta tänab kõiki kolleege tubli töö eest äh, ja ta, äh, soovitab meil hakata hääletama. meie täname ka ja muudatusettepanekud üks ja kaks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd öö, otsus hääletada öö, kinnituse poolt, nimeline hääletus. The vote is closed and it is eighteen to four, thank you. see on vastu võetud. nüüd öö, resolutsiooni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 kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd TV Komisjoni arvamus. TV kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV neli po-, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud DV5 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DV6 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. DV7 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DV8 poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üks, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neli, viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud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 palju õnne raportöörile. ja, no, no I, I invited the ma kutsusin koordinaatorid siia erakorralisele koosolekule. nüüd on koosolek lõppenud, ma ei tea, et nii kähku läheb, suur aitäh koostöö eest, kohtume taas täna kell viisteist null null. Ehm, et äh, ametite ja muude institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu andmist hääletada, ma paluksin, et koordinaatorid jääks siia, ülejäänud palun lahkuge. suur tänu, hääletus äh, koos olek on lõppenud, veebstriim tuleb nüüd palun lõpetada.